homme hommikul kell üheksa. vastavalt kodukorra artiklile sada viis punktile, punktile kuus on äh, komisjonide konverentsi esimees mulle teada andnud, et äh, EKONi komisjon ei ole delegeeritud äh, õigus aktiga mm, seotud äh, toimingute vastu ja kui äh, kahekümne nelja tunni jooksul ükski fraktsioon või nelikümmend äh, liiget ei väljenda oma vastuolekut, siis kinnitatakse. Rumeenia ametkonnad on andnud